otsustamine liidu lennuväljaga. ja jällegi kõigepealt saab sõna raportöör härra Leifrid täpselt neljaks minutiks. aitäh, härra president, neli minutit, üritan siis jälle täpselt nii palju rääkida selle õigusloomelise projekti puhul tuleb kõigepealt öelda, millest me ei räägi. me ei räägi sellest, et me töötame välja uusi standardeid müra mõõtmiseks lennuväljadel või mürakaitse jaoks lennuväljadel. me ei räägi sellest, et me hakkame küsimusi teaduslikult teistmoodi vaatama või midagi muutma suures plaanis, ei, ei, me tegelikult Euroopa Komisjon soovis mürakaitsemeetmeid äh, ühtlustada Euroopa Liidus, sellepärast et komisjon muretses, et erinevates liikmesriikides võivad kehtida erinevad mürakaitsemeetmed ja seda siis erinevatel põhjustel ka erinevalt defineeriti ja see tõi endaga kaasa kõikide osapoolte jaoks ähm, väga ebaselge olukorra. ja tegelikult äh, see soov on ju väga tore, aga tihti juhtub, kui komisjon hakkab midagi tegema, siis mingil hetkel lähevad asjad käest ja komisjon ei saa aru, et kõike ei ole vaja reguleerida ja nii oli ka seekord, mida komisjon soovis, Euroopa Komisjon soovis, et meil oleks seadus, millega oleks võimalik äh, riiklikke mürakaitsemeetmeid lennuväljadel, kui nad teatud kriteeriumitele ei vasta, lihtsalt kehtetuks kuulutada isegi kui tegemist oleks olnud pikaajaliste lepitusmeetmetega, mis võeti vastu nii, et kõik osapooled olid nõus suur enamus sellest kojast äh, ütles, et selline meede ei oleks mõistlik ja meil on ju tegelikult äh, tegemist põhimõttega, mida paljud kodanikud tagasi lükkavad, mille pärast paljud kodanikud nii pahased on, meil ei ole vaja Euroopa tasandilt kõikesse sekkuda piisab riiklikest meetmetest. me siis üheskoos komisjoni ja nõukoguga leidsime lahenduse, mis minu arvates arvestas kõikide nende argumentidega. ühelt poolt hoolitsetakse selle eest, et Euroopa Komisjon ei sekkuks ilmaasjata teiselt poolt meetmed, mis riiklikul tasandil on paika pandud, et need oleks võimalik ka tulevikus riiklikul tasandil paika panna, aga komisjonil peaks olema võimalus saada informatsiooni ja teada täpselt, milline on asjade viimane seis ja selle kohta oma arvamust välja öelda. tegemist on paketiga, mis on mõistlik ja meie ütleme veel kord eesmärgiks ei olnud selle seaduse puhul küsimust uuesti reguleerida, uuesti tõlgendada, uusi mürakaitsemeetmeid sisse viia, selleks oleks vaja teistsugust määrust või direktiivi, kui on keegi, kes arvab, et seda oleks vaja, aga meie eesmärgiks see ei olnud. meie eesmärgiks oli lihtsalt hoolitseda selle eest, et lähimuspõhimõte jääb kaitstuks. tahaksin veel kord kasutada võimalust ja tänan variraportööre, tegemist oli konstruktiivse koostööga, see on väga hea, tulemus on hea ja see on ju tegelikult poliitilise töö mõtteks. üheskoos, kuigi meil on erinevad seisukohad, palehigis jõuda suurepärase tulemuseni, aitäh! suur tänu, Jörg Leifried, järgmisena volinik Kallas, palun! härra president, austatud parlamendiliikmed, toetan lennuvälja müra teemal kokkulepet, nii nagu seda tutvustas parlamendiliige Leichtfried. avaldan tunnustust raportöörile ja variraportöörile suure töö eest. Euroopa Parlament on aidanud palju kaasa sellele, et müra tervisele avalduva mõju aspekti järjest rohkem avalikustataks, arutataks. komisjonil olid väga suured, ähm, suured ähm, ambitsioonid seotud teatud äh, õhusõidukite müraga, Euroopa Liidu lennuväljadega, samuti ähm, lennupiirangutega või lennuliikluse piirangutega. üldiselt on tegemist nüüd hea kompromissiga see arvestab Euroopa Liidu kodanike kaitsega lennujaama müra eest ning liikmesriigid saavad nüüd lõpuks ise otsustada, millises, e-, millisel lennuväljal milliseid meetmeid rakendada. ja ähm, me tahame loomulikult kõige paremaid kogemusi jagada omavahel äh, kogu Euroopa Liidu piires, äh, kõik otsused peavad olema tulukulu tõhusad ning äh, tõendatud ja põhjendatud. me tahame eh, saavutada selle, et Euroopa Liidu praktika oleks ühtlustatud, koordineeritud kooskõlas ICAO normidega ja ka Euroopa Liidu USA õhutranspordilepinguga komisjon on vastavasisulise ehm, avalduse teinud seoses keskkonnamüra direktiivi läbivaatamisega, kus rõhutatakse seda, et komisjon ehm, omistab väga suurt tähelepanu müra, müraga seotud terviseküsimustele. tänan. suur tänu, volinik Kallas, nüüd fraktsioonide nimel kõnelejad, kõigepealt kaks minutit ja härra Kaaler, palun. suur tänu, härra president, mina olen veendunud, et kokkulepe müra taseme kohta lennuväljadel on hea uudis Euroopa kodanikele, eriti nendele, kes elavad lennuväljade lähedal. mina elan Frankfurdi lennuvälja lähedal. mina leian, et tähtsaks punktiks on see, mille välja tõi ka raportöör, et äh, lähimuspõhimõtet tuleb siin kasutada ja kaitsta, selline tasakaalus lähenemine, äh, kui seda kombineeritakse lähimuspõhimõttega, on väga hea. tõesti, seal, kus müra tekib, seal, kus sellega tuleb hakkama saada, seal kohalikud elanikud peaksid siiski viimse sõna saama öelda. jah, ma saan aru, et komisjonil olid head kavatsused ja väga hea, et komisjon tahab teada, mis toimub, kuid otsused tuleb siiski vastu võtta koha peal siin juba mainiti, on väga tähtis äh, ka tervisekaitse ja see, et see on siin tekstis ka nüüd selgelt kirjas meil on ka komisjoni selgitus, mille kohaselt äh, vaadatakse ka müra mõju tervisele ja et äh, seda vastavas direktiivis siis ka rohkem arvestatakse. tegemist on hea uudisega, eriti just lennuvälja lähedal elavate inimeste jaoks, sest äh, väga hea on see, et väga mürarikkaid lennukeid äh, kasutatakse üha vähem ja selle määrusega tuleb meil hoolitseda selle eest, et lennuvälja lähedal elavaid inimesi tulevikus informeeritakse paremini selle kohta, mis on kavas. tegemist on korraliku tulemusega ja me hoolitseme selle eest, et äh, usaldus kohalikesse ametiasutustesse jääb püsima ning ka lepitusmenetlus, mis väga paljudes valdkondades on tähtis, jääb ka siin püsima. suur tänu raportöörile ja kõikidele kolleegidele, kes aitasid seda ettepanekut välja töötada, aitäh! suur tänu, kolleeg Laager, järgmisena poolteist minutit ja härra Liberatski mikrofon. kõnelejal ei ole mikrofoni. suur tänu. ma tahaksin õnnitleda raportööri, sellepärast et ta valmistas ette suurepärase dokumendi. E, tõepoolest, tugev tulemus on väga hea. härra Kallas oli põhimõtteliselt nõus sellega, et siin on e, esitatud õigeid argumente, et e, hoolitsetakse tervise eest, oleks rohkem paindlikkust, et oleks rohkem hõlmatud need inimesed, kes elavad lennuväljade lähedal. seega ma arvan, et tõepoolest tegemist on õnnestumisega. Need e, elemendid on äh, põhimõttelise tähtsusega. härra Kallas on eh, nõus sellega, et Euroopa Liitu pole vaja liiga palju, Euroopa Liitu on vaja parajal määral eh, nendes valdkondades, kus ta on oluline. Eh, nüüd eriti enne valimisi on oluline, et ei öeldaks, et Euroopa Liit surutab, surub peale seda või teist, vaid Euroopa Liit peab aitma probleeme lahendada ja tõepoolest selles osas meil, eh, me töötasime hästi. see dokument eh, puudutab eh, selliseid asju nagu inimeste mugavus, inimeste elutase, kui nad elavad linnujaamade lähedal ning mul on hea meel, et tõepoolest neid aspekte ka mainitakse. aga me peame mõtlema ka väikestele lennujaamadele ja see on õige suur tänu, härra Liberatski, nüüd proua Maisner, poolteist minutit, palun. suur tänu, härra president, ka tahan tänada Roman Tremosat nimel tänada raportööri härra Leichtfried ja härra Tremosa ei saa kohal olla ja ma räägin tema nimel. siin on väga palju ära öeldud ja selles küsimuses me oleme ühel nõul. me teame, et meil on vaja lennutransporti, lennutransport Euroopa taevas on tõesti väga tihe ja väga paljud ütlevad, et meil on vaja veelgi suuremat lennutransporti ning siis tekivad kõik need probleemid ja tuleb mõelda selle peale, kuidas neid probleeme lahendada. kuidas uusi ähm, maandumisradu ehitada niimoodi, et äh, kohalikud elanikud müra pärast kannatama ei peaks ja me teame, teame, et müra rikub tervist ja sellepärast on väga tähtis, et meil on siin see tasakaalus lähenemine ja ICAO on seda ka rahvusvaheliselt välja pakkunud, et me kohapeal vaatame, kuidas kõigega arvestada elanike tervisega samamoodi, aga ka taristu ülesehitamise peale, sest lennundus toob endaga kaasa ka uusi töökohti. tõesti, see lahendus on väga hea me siin täna rääkisime ka alternatiivsetest energiaallikatest ja kui me juba mõtleme selle peale, et võib-olla tulevases lennuväljal, tulevases lennuväljal kasutatakse rohkem e elektriautosid selleks, et mürataset vähendada, see on muidugi tulevikumuusika. kuid ähm, need öised lennukeelud, nende üle tuleb otsustada koha peal, mitte ka Euroopa Liidu tasandil. ma arvan, et see on mõistlik, sellepärast et igal lennuväljal on erinevad tingimused koha peal, sellepärast on väga hea, et need otsused võetakse seal kohapeal vastu üheskoos kohalike elanikega, aitäh! suur tänu, proua Maisner, järgmisena proua Lichtenberger, palun üks minut suur tänu! suur tänu kolleeg Leitfriedile, kes meiega üheskoos tõesti tõhusalt läbi rääkis. suur tänu seekord ka nõukogule, kes oli nõus sellega, et meil nüüd õnnestus tõesti sekkuda vältida seda, et me sekkume mürataseme reguleerimisse kohalikul tasandil. see on niigi raske, kes on sellega tegelenud, teab seda väga hästi. kuid sellegipoolest jääb ikka veel see tasakaalus lähenemine. miks ma ütlen kahjuks? sellepärast, et see tasakaalus lähendamine tähendab seda, et meil ei ole öist lennukeelu, ei ole mingit, mingit öörahu, vaid teatud äh, Äh, ajahetked, mil ei lennata ja siin on meil suur probleem, suur probleem, mis puudutab ka teist valdkondi. kui me hakkame siin õigust tervisele, õigust tervislikule keskkonnale ähm, kõrvale lükkama selleks, et parandada ettevõtluskeskkonda, siis me oleme valel teel, sest see puudutab hiljem toiduainetööstust, tööstuslikke heitmeid ja kõike muud. kõnelejad katkestatakse. suur tänu, proua Lichtenberger, üks minut ja proua Foster, palun. suur aitäh ähm,, raportöör Leifrid on teinud suurepärase töö ära. me juba äh, rakendame ICAO standardeid ja väga oluline, et me jätkaksime sellega. müra leevendamine on äh, veelgi lihtsam, kui me tõesti selle ühtse Euroopa taeva äh, leppe suudame äh, ellu viia. seetõttu ma tahaksingi kõiki osapooli julgustada seda tegema me teadsime, millises suunas raport liigub ja mul on hea meel, et kõiki meie muresid on ähm, arvesse võetud, äh, lähtuti tervest mõistusest, lähimuspõhimõttest, äh, läbirääkimiste kulg äh, on olnud edukas ja seetõttu oleme meie ECR fraktsioonis valmis hea meelega toetama raportit. suur aitäh kolleegidele, variraportööridele, kes on suure töö ära teinud ja veel kord aitäh, härra Leichtfried! proua Foster, olete te valmis kolleeg Rüübigi küsimusele vastama? kolleeg Rüübik, palun. suur tänu, härra president minu küsimus puudutab Euroopa Liidu teadusalaseid pingutusi. me võtsime vastu Horisont kahe tuhande kahekümne ja need ühisettevõtmised, kus tegeletakse lennumüraga, kas te arvate, et ka selle kaudu on võimalik vähendusi ette võtta? palun, proua Foster. Well, I, I, I'm sure ma olen täiesti kindel, et mingisugune panus ikkagi on, põhipanus meie poolt on see, et meil on Clean Sky ühine tehnoloogiaalgatus Euroopa Parlament on selle eh, eelarve ühe koma nelja miljardi eh, heaks kiitnud ning eh, kõik, kõigi nende, nende otsustega on astutud suuri samme edasi ja loodetavasti ükskord rakendub ka ühtne Euroopa taevas ja muud kokkulepped. kõik on juba väga-väga käegakatsutav suur tänu, proua Foster, kolleeg Kohlitšeki ei näe siin saalis ega härra Marinescu, kaks minutit. domnule președinte dezvoltarea durabilă a transportului aerian suur tänu õhutranspordi jätkusuutlikkus on seotud äh, teatud meetmetega, näiteks kuidas hallata lennujaama müra. ICAO äh, resolutsioon nõuab müra haldamisel tasakaalustatud lähenemist ja seda põhimõtet on ka Euroopa Parlamendi ja Nõukogu jaanuari kokkuleppes arvestatud selleks, Äh, et vähendada äh, lennumüra, äh, aga samuti selleks, et paremini hallata meie liikmesriikide territooriume. seetõttu saavad liikmesriigid otsustada piiravate meetmete eest ise, samuti on oluline, et, ähm, et meetodid ei ole radikaalsed, ei hakka ohustama lennuliiklust, on arvestatud subsidiaarsuse põhimõtet ja tõesti äh, äh, lennukid äh, lennuliikluse võib ära keelata siis, kui on tõesti tegemist kodanike tervise ohustamisega. samuti tuleb, tuleb õhutada lennundustööstust oma lennumasinaid moderniseerima. väga tähtis on kaalutud otsuseid teha, sest me ei saa kõigile lennujaamadele, mis on nii erinevad, üht ühtseid reegleid peale suruda. Nende dimensioonid, mõõdud on erinevad, nende asukohad on erinevad, seega kohalikel omavalitsustel, piirkondlikel valitsustel on nüüd väga keerulised ülesanded aeronautika on ähm, kiire transpordi valdkond see transport on turvaline ja me ei tohiks ohustada seda, seda sektorit ähm, oma nõuetega, tänan. Läheme nüüd vaba mikrofoni vooru juurde, härra Mikolašik, palun. suur tänu. tegevuspiirangud lennujaamades, mis on seotud müraga tegemist on hea teemaga, oleme seda arutanud, me peaksime võtma vastu raporti. mul on hea meel, et Euroopa Liit austab kõiki reegleid, millega on välja tulnud ICAO. me püüame praegu aidata kodanikke, keda eh, ahistab kõrgem müratase. öised lennud tuleks ära keelata aga on hea, et Euroopa Liit koos nõukoguga ei taha kõike harmoneerida, ei taha mitte kõike teha samasuguseks terves Euroopa Liidu, terves Euroopa Liidus, et austatakse lähimuspõhimõtet ja see on väga tore, aitäh teile! suur tänu, härra Mikolašik ja vaba mikrofoni voorus saab veel sõna ka proua Tsikau, palun Äh, subliniez importanța. suur tänu. tahaksin toonitada seda, kui tähtis on harmoneerida ja selgitada neid eeskirju, mis puudutavad lendude piiramist seoses müraga Euroopa Liidu lennujaamades. tähtis on see, et kohalikel, kohalikul tasandil saab kõige paremini eh, lennujaama müra kohta otsuseid vastu võtta, samuti öiste lendude kohta tahaksin rääkida direktiivist nelikümmend üheksa, kaks tuhat kaks, mis puudutab keskkonnamüra. loodetavasti vaadatakse see direkt-, tekst varsti läbi ja see tekst rakendub. suur tänu, proua Tsikao, nüüd volinik Kallas, palun. Äh, austatud asepresident, lugupeetud parlamendisaadikud, aitäh tehtud märkuste eest. tänane arutelu näitab, et tegelikult on võimalik saavutada eh, väga eh, head kokkulepped selles osas, mis puudutab lennujaamu. Eh, mürataseme reguleerimine Äh, annab võimalust edasi töötada ka teisi lennu, äh, lennuliiklusega seotud teemadega nii nõukogus kui ka äh, komisjonis, et tuleb üks pakett lennuliikluse kohta. tänane mm, tänane arutelu näitab, et on võimalik jõuda kokkuleppele. nüüd proua Foster siin nimetas ka teadusuuringuid. tõepoolest, me oleme panustanud tugevalt sellesse kõigesse, mis on seotud ühise taevaga. ning me oleme panustanud ka mootorite eh, arendustöösse. see on väga oluline aspekt müra puhul ja meil on hea meel, et siis teadusuuringud transpordi osas leiavad parema rahastamise kui seda oli võimalik teha viimase finantsperspektiivi jooksul, aitäh! suur tänu, härra volinik ja arutelu lõpetuseks saab sõna raportöör härra Leichtfried kaheks minutiks, palun. suur tänu, härra president, ma arvan, et sisuliselt on peaaegu kõik ära öeldud. kasutan lihtsalt võimalust ja tänan kõiki kolleege, kes konstruktiivselt aitasid seda seadust välja töötada kuna tegemist on minu viimase kõnega täiskogul selle ametiperioodi ajal, tahan siiski ka ühe märkuse teha. on ka teisi kolleege ja teisi inimesi, kes on alati kõige vastu, kes ise mitte kunagi kuskil koostööd ei tee, kelle põhiliseks ülesandeks on lihtsalt siin täiskogu saalis röökida nemad leiavad, et Euroopa Parlamendi õiguseid tuleks piirata või isegi, et Euroopa Parlament tuleks ära kaotada kui me nüüd vaatame neid tulemusi, näiteks selle seaduse puhul, meil on parem seadus, parandasime seaduseettepanekut, mille komisjon tegi. Need inimesed tegelikult tahavad halvemaid seadusi, nad tegelikult äh, soovivad, et inimesed Euroopas ei saaks kaasa rääkida selles osas, kes seadusi välja töötab. Need inimesed on tegelikult demokraatia vastu Euroopas ja kallid kolleegid, mul tuleb teile öelda, et mina nende seisukohti ei jaga. mina pooldan tugevat, iseseisvat äh, Euroopa Parlamenti, mis aitab Euroopas ka luua lisandväärtust. aitäh! suur tänu, härra Leichtfried! arutelu on sellega lõppenud ning hääletus toimub kolmapäeval kaheksateist null null. järgmine päevakorrapunkt, milleks on ühine arutelu toidu ning looma ja taime tervise kohta. me vaatame siin pro-, härra Pirillo raportit, see puudutab toidu ja söödaalaseid õigusnorme ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise, taimse paljundusmaterjali, taimekaitsevahendite eeskirju proua Paulseni raportit, mis puudutab loomatervist ja härra Faimoni